volinik. istung on avatud. ja mul on üks teadaanne. tahan teavitada parlamenti, et eile Etioopia ametivõimud vabastasid opositsiooni ligi Herrera Godina pärast aastast äh, kinnipidamist ta arreteeriti novembris aastal kaks tuhat kuusteist Addis Abebas lennuväljas pärast seda, kus ta, kui ta oli lahkunud parlamendist, Euroopa Parlamendi, Brüsselist, kus ta oli Euroopa Parlamendiga kohtunud, eelmistes resolutsioonides oli üles kutsutud doktor Godina vabastamisele, seega me tervitame igati seda otsust, Euroopa Parlament on alati pühendunud tugevalt inimõiguste kaitsjatele. ja nüüd läheme esimese päevakorrapunkti juurde meie päevakorraks, milleks on Nicola Tanti raport kutsealateenuste direktiivi rakendamine ja kutsealateenuste reformimise vajadus. ja palun raportööril härra